Witam Państwa 15 minut. E, tere päevast! Tere päevast, daamid ja härrad! Państwa ten poniedziałek. Niisiis alustame meie tänasest päevakorrast vaatame läbi kõigepealt meie päevakorra eelnõu. tahaksin teid teavitada sellest, et punkt seitse, arutelu Euroopa tulevikust, mille raportööriks on härra Jakovtšitš, on edasi lükatud kaheksandal ja üheksandal oktoobril toimuvale koosolekule. kas kellelgi on päevakorra kohta mingeid vastuväiteid? meil on kahtekümne keelde tõlget Äh, Saksa, Malta, äh, Tšehhi, Malta kaelikeeldes ei ole tõlget, aga läheme nüüd siis äh, peamise päevakorrapunkti juurde. Mm, sellele päevakorrapunktile pühendame suurema osa oma tänasest koosolekust. tegemist on siis meie jaoks väga olulise teemaga, see käsitleb ebaausaid kauplemistavasid. vaatame erinevaid ettevõtjaid, kuidas see kõik mõjutab äh, põllumajandustootjaid, töötlejaid, tarbijaid ja sõna saab meie raportöör härra De Castro. niisiis, nagu ma ütlesin, tema on selles küsimuses raportöör, aga enne kui talle sõna anname, on meil täna kohal siin ka Euroopa Komisjoni esindaja, peaökonomist härra Valetti ja tema annab meile samuti sellest teemast ülevaate. räägib sellest, kas oleks mõistlik antud küsimuses vastu võtta õigusakt kas oleks mõttekas reguleerida ebaausaid kauplemistavasid, milline on selle kõige majanduslik mõju põllumajandustootjatele, töötlejatele, jaemüüjatele ja tarbijatele? selle ettepaneku, õigusloomealase ettepaneku on teinud komisjon ise, nii et, et kogu eeltöö ongi tehtud komisjoni poolt ja tahaksin tervitada ka siin kohal olevaid komisjoni esindajaid erinevatest peadirektoraatidest, asepeadirektorit. tahaksin tervitada kõiki neid, kes komisjonist täna siia on tulnud. samuti tahaksin tervitada kõiki komisjoni liikmeid, kes on kohal ja annangi nüüd kohe sõna härra Valetile suur aitäh, lugupeetud esimees. tere päevast, lugupeetud parlamendisaadikud. mul on väga suur au täna siin olla. mul on väga suur au selle üle, et mul on võimalus esi-, esitada teile komisjoni ettepanekud. kõigepealt tutvustan ennast, ma olen Tomaso Valeti, olen praegu äh, komisjonis peaökonomist, tegelikult aga olen teadusmaailmast äh, pärit. Rooma ülikoolis õpetan siis majandusteadust, olen majandusteaduse professor täna äh, tutvustan teile siis äh, neid põhilisi seisukohti, millega te juba tuttavad olete. räägin komisjoni ettepanekust, mis tugineb väga lihtsatel sammastel. see eesmärk, mida me siin saalis kõik jagame, on kaitsta neid väikeseid põllumajandustootjaid, kes kannatavad ebaausate kauplemistavade läbi seetõttu keskendubki ettepanek just nimelt sellele, kus probleemid on. õiguslik alus on selge, me soovime aidata väikeseid põllumajandustootjaid, kui nad puutuvad kokku ebaausate kauplemistavadega. see ettepanek on äh, kavandatud niimoodi, et äh, kui tekib probleem, siis pakutakse välja ka lahenduse aga kui probleemid ei ole nii suured, et need oleksid olulised kogu Euroopa Liidu jaoks, siis me ei taha ka üle pingutada. nii et, et siis äh, laseme lahenduse leida liikmesriikidel, et nad leiaksid sellise lahenduse, mis on sellele konkreetsele probleemile võib-olla kõige kohasem ettepaneku peamine eesmärk on leida mõningad selged suunised ja seetõttu keskendumegi kõigepealt vertikaalsele ahelale, ettevõtetevahelistele ahelatele, näiteks põllumajandustootjad, müüjad, suured äh, supermarketite ketid, tarbijad, samuti keskendume nendele valdkondadele, kus on äh, majanduslikud tasakaalunihked, kus äh, läbirääkimispositsioon äh, on ühel poolel tugevam ja samuti keskendume siis nii-öelda suurte ja väikeste vahelistele erinevustele ja üritame paika panna just siis künnised äh, VKE-de jaoks ja see on üsna selge ja igal pool aktsepteeritud. ja samuti tahame koostada teatud toimimisviiside nii-öelda musta nimekirja, need on siis sellised toimimisviisid, mis on kindlasti halvad ja keelatud ja siis on veel sellised tavad, mis on hallis nimekirjas, sest sõltuvalt olukorrast võivad need osutuda siis ka keelatuteks või siis lubatuteks. ja e, mis siis see on, mis otsustab, kas miski asi on lubatud või keelatud? E, see sõltub sellest, kas osapooled sellest e, aru saa-, kuidas osapooled sellest aru saavad me kõik saame aru, et toiduainete tarneahelas on probleeme Äh, tarneahel on keerukas, põllumajandustootjad, töötlejad, äh, tarbijad äh, ja et meie ettepanek keskendub just kõige nõrgemale lülile, väikestele põllumajandustootjatele väikesed põllumajandustootjad, kui nad otseselt puutuvad kokku ebaausate kauplemistavadega, näiteks suur ostja tahab neile peale suruda väljapressivad tingimused Äh, siis on selliseid juhte, kus äh, neid ei ole võib-olla väga äh, kerge kindlaks teha või nad on kaudsed ja võib juhtuda ka niimoodi, et selle ebaausa kauplemistava ohvriks ei ole mitte põllumajandustootja ise, vaid see ohver üritab siis oma ka kulusid siis põllumajandustootja kaela lükata kaudselt see ettepanek, mille me oleme esitanud, on väga pragmaatiline, sellepärast et kui meil on ettepanek, siis me soovime, et seda oleks võimalik ellu rakendada, et see oleks teostatav. ja mulle tundub, et see ongi praeguse ettepaneku tugevaks küljeks. niisiis, keda kaitstakse? väikeseid põllumajandustootjaid ja õiguslikuks aluseks on äh, äh, neile korraliku elatustaseme tagamine, see on siis õiguslik alus ja nagu ma juba varem ütlesin, sinna me peaksimegi oma tähelepanu pöörama. on tehtud ettepanek laiendada eh, nii ettevõtjate kui ka selle direktiiviga hõlmatud keelatud tavade nimekirja aga siin tahaksin juhtida tähelepanu soovimatutele tagajärgedele ja sellele, et teatud tavaviis, toimimisviiside ärakeelamine ei võiks mõjutada üleüldse meie eesmärki, mis on väiketootjate kaitse nii et, et nagu ma ütlesin, me keskendume just nimelt ettevõtjate vahelistele suhetele ja suurte ja väikeste ettevõtjate vahelistele suhetele miks mitte hõlmata ka suured äh, ettevõtted omavahel, näiteks suured põllumajandustootjad ja suured supermarketite ketid. tooksin siinkohal ühe näite, no kujutage ette, et äh, hargmaine ettevõte nagu Unilever peab läbirääkimisi äh, tarnetingimustega üle näiteks Deleziga või äh, Corita Ice Creamiga kui te sek-, isikut ja äh, kehtestate need äh, ebaausate kauplemistavade reeglid, äh, tegemist on siin kõrgete kasumite, kasumimääradega. minu meelest oleks siin mõistlikum lasta turul otsustada, kui me oma meetmetega sekkume, kas me saavutame siis selle eesmärgi, kas Belgia näiteks piimatootja sellest karu kasu saab, äh, kui näiteks äh, piima hind tõuseb, äh, pigem saab sellest kasu Unilever, nii et, et me ei aita teda niimoodi kuidagi. teine asi, mida võiks ette näha kui me, me selle jätise hinna jaekettides üles surume, siis meie tarbijad oleme need, kes selle lõpuks kinni maksavad. loomulikult, kui Deleuze või Carrefour üritaks otse põllumajandustootjatega läbirääkimisi pidada, siis seda praegune ettepanek hõlmaks. samamoodi kui Unilever äh, nende ebaausate kauplemistavade tõttu üritaks äh, Äh, kaudselt äh, seda kahju edasi anda, siis see oleks samuti direktiiviga hõlmatud. aga nagu ma ütlesin, me keskendume siis sinna, kus probleem on ja hoiame äh, siis eemale sealt, kus meie jaoks ei ole sellist probleemi, mis meie tähelepanu vääriks. mõned inimesed on teinud ettepaneku, et me peaksime määratlema oma sekkumisega aususe äh, mõistele tuginedes ja äh, ausus on väga hea mõiste, minu volinik ju ka oma sõnavõttudes mainib seda sageli. Äh, ausus on ka seotud konkurentsiga ja ei ole sugugi juhus, et Ameerika trustide vastase võitluse äh, ametit äh, kutsutakse, teda kutsutakse ausa kauplemise komisjoniks. Ühendkuningriigis oli ka meil selline ausa kauplemise komisjon äh, hiljuti. nii et, et ausus käib konkurentsiga käsikäes, aga kui me jõuame praktikani, siis ei ole seda mõistet sugugi Eh, selge määratleda. seisukohti on väga erinevaid ja ka nende ellurakendamine on väga keeruline. me võiksime ju juhtumipõhist analüüsi teha ja defineerida selle aususe iga juhtumi põhjal, aga see on väga aeganõudev ja see võib anda ka ootamatuid tulemusi eh, kui me hakkame arutama, mis on aus ja mis ei ole aus, siis kõige tõenäolisem on, et suurtel äh, ettevõtetel on kõige rohkem äh, võimalusi selle arutelu tulemust mõjutada. nii et, et seetõttu me ei leia, et äh, me peaksime aususe siia kaasama, jah, teoreetiliselt on see huvitav arutelu, aga praktikas tekivad probleemid, nii et, et me oleme väga pragmaatilised. seetõttu me keskendume siis juba väga selgetele tavadele, mis on halvad, mis on ilmselgelt ebatõhusad, aga me ei taha üle pingutada. mõned näited äh, võiksid siin kasuks tulla. Äh, näiteks võib olla selliseid olukordi, kus põllumajandustootja on väga innovatiivne, on välja mõelnud uue toote, mida turul veel katsetatud ei ole Äh, näiteks virsikute ja mingite aprikooside ristsugutise näiteks. ja äh, väike põllumajandustootja võib äh, soovida anda stiimuleid müüjale, et see hakkaks neid müüma, aga sellega kaasneb risk nii et, et võib-olla põllumajandustootja isegi tahab reklaamikampaanias osaleda, ta leiab, et see on väga hea toode, mis peaks turule jõudma, aga seda tuleb katsetada ja kui me ütleme nüüd, et ei mingeid reklaamikampaaniaid, põllumajandustootjad ei tohi seal osaleda ega nõnda edasi, eh, selliseid ettepanekuid me oleme saanud, siis selle asja negatiivne külg ongi see, et et eh, jaemüüja eh, ja tarbija võib-olla ei soovi neid tooteid siis üldse, siis, sest risk on liiga suur ja seetõttu äh, Äh, saavutate hoopis teistsuguse tagajärje. see väike põllumajandustootja, kes oli valmis riskeerima, äh, tema toodet ei võeta müüki ja see ei jõua tarbijateni. nagu ma juba varem ütlesin, on olemas siis must nimekiri. see on ettepaneku artiklis kolm ja on ka olemas hall nimekiri. hall nimekiri on meie arvates midagi sellist, mis ei peaks jätma liiga palju kaalutlusruumi, seal peab olema mingi lävend, kust alates mingi toimimisviis on keelatud või lubatud. Ehm, ja võib-olla majandus, majanduskeel ei kõla võib-olla väga hästi, aga kui mingit majandustava saadakse mõlema osapoole, mõlemast tavast saadakse mõlema osapoole poolt ühtemoodi aru, eh, siis ähm, siis ei ole probleemi. probleem on pigem selles, kui põllumajandustootja on üllatunud eh, nendest tavadest, mida teine pool ka kasutab. sellistest tavadest tahaksime me vabaneda, neid tahaksime ära keelata, sest muidu võivad neil olla soovimatud tagajärjed nii et, et see on see valdkond, mida direktiiv peaks reguleerima. direktiiv ei plaani reguleerida teisi aspekte, näiteks hinda äh, ostjate ja müüjate vahel meil ei tule hindade reguleerimine hästi välja, me ei tea, millised on asjakohased kulud Äh, vaatamata suurtele turutõrgetele me jätame asja turu otsustada, pakkumine ja nõudmine on väga hea signaal selle kohta, kuhu ressursse tuleks investeerida. ja kui me hakkame oma mehhanismi kehtestama, siis me võime lihtsalt majandussüsteemi ära lõhkuda. samuti äh, ei ole me jaehindu reguleerima äh, otsustanud hakata. see ei ole osaks sellest direktiivist ja seetõttu ei ole see, selle kohta vaja teha ka mõjuhinnangut äh, viimasel ajal on Euroopas äh, tehtud katseid heade kavatsustega loomulikult jaehindu reguleerida, aga need on toonud kaasa sellised soovimatud tagajärjed, mida me tegelikult ei soovi, näiteks Prantsusmaal äh, võeti vastu äh, langi seadus aast-, kakskümmend aastat tagasi umbes ja selle seaduse eesmärk oli kaitsta selliseid väikeseid kauplusi suurte supermarketite kettide konkurentsi eest, nii et kavatsused olid head. aga ku-, see, kuidas seda tehti, äh, sisuliselt ei äh, lubatud hindadel omahinnast allapoole minna ja tulemuseks oli see, et jaehinnad tõusid. nii et, et eh, supermarketite kasumimäärad tõusid ja väikesed poed sellest mingit kasu ei saanud. Eh, sellest veast saadi aru ja see seadus tühistati ja turumehhanismid jätkasid toimimist niisiis lühidalt äh, selle ettepaneku peamised sambad on siis järgmised. ettevõtete vaheline reguleerimine, seal on probleem. probleem on siis põllumajandustootjate ja ostjate supermarketite vahel. tegemist ei ole probleemiga, mis puudutab äh, ettevõtjaid ja tarbijaid. see probleem puudutab jällegi suuri ja väikeseid, seal on jällegi majanduslikud tasakaalunihked ja seal eh, keske, üritame leida lahendusi just nimelt VKE-de jaoks ja võib-olla mõningaid muid künniseid ka. näiteks kogu Euroopa Liidus ja see künnis peab olema selline, mida tunnustatakse kogu Euroopa Liidus eh, mis puudutab siis neid toimimisviise või tavasid, siis mõned on mõnede osas on läbi viidud mõjuhinnang ja nad on selle tulemusena osutunud keelatuteks ja on sellised tavad, mis võivad olla keelatud ja, ja võivad olla lubatud, sõltuvalt sellest, kas osapooled saavad lepingu tingimustest ühtemoodi aru Äh, tegemist on siis vähi, väiksema ühisnimetajaga kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks ja me teame, et iga liikmesriik võib soovida kehtestada äh, rohkem nõudmisi, arvestades oma riigi eripärasid. ja mitte miski ei keela riigil olla rangem, kui leitakse, et selleks on vajadus aga meie siin leiame, et need ettepanekud, mida komisjon on teinud, on ausad ettepanekud, aitäh! aitäh. aitäh, härra Valeti, selle eest, et tegite selle sissejuhatuse meie arutelusse. raportöör härra De Castro sotsiaaldemokraatide fraktsioonist saab kõigepealt sõna ja siis samuti variraportöörid ja palun pidage kinni ka kõneajast, härra De Castro, palun. suur aitäh, esimees. kõigepealt sooviksin ma tänada äh, härra Valetit äh, tema äh, sissejuhatuse eest tänasesse arutellu praegusel olulisel ajahetkel, kui nädal on veel jäänud hääletuseni põllumajanduskomisjonis ning ähm, praegusel hetkel hääletavad IMCO komisjoni kolleegid eh, just nimelt eh, praegusel hetkel seda eh, enda soovitust ning tahaksin rääkida eelkõige mõjuhinnangust, mille komisjon koostas, see on äärmiselt oluline meie raporti kogupanekul ja väga paljud muudatusettepanekud, mis esitati, kolleegide poolt äh, võtsid seda arvesse ja aluseks. Äh, loomulikult ei soovi ma äh, kuidagi piirata toi, toiduahela erinevate osapoolte lepingu sõlmimispädevust, kuid samas on oluline mõelda, kuidas seda tegevust paremini reguleerida praegusel hetkel on meil hea lähtekoht olemas, me peame suutma koostada Euroopa direktiivi, meil on praegu kakskümmend Euroopa riigi seadust, eh, mille osas muidugi on dokumente juba väga palju. me oleme sellest, seda teemat juba siin komisjonis korduvalt eh, arutanud eh, ning kõik kolleegid on teinud ära suurepärase töö, ma tahaksin viidata siin ühele punktile, nimelt meie äh, ühise uurimiskeskuse läbi veetud uurimine, mõjuhinnang ja searcher punkt C on äärmiselt huvitav, miks, sellepärast et tihtipeale meid see e, kriitika, mida kuuleme e, tarbijahinna tõusu kohta, mis on loomulikult seotud ka liikmesriikide seadustega, mis samas üritavad ära hoida lojaalset konkurentsi. E, ühesõnaga, need kriitikad ei ole äh, alati põhjendatud. mida ütleb see huvitav mõjuhinnang, mis meile esitati? Öeldakse, et on olemas sellised liikmesriikide seadused, mis äh, piiravad äh, lepingu sõlmimise ulatuse pädevust ja, ja samas need ei mõjuta kuidagi tarbija hinda ehk siis riikides, kus need eh, eh, seadused on olemas, tarbijahinnad kasvavad vähem eh, kui riikides, kus neid normatiive ei kasutata. ning oleks hea, kui mõtleksime nüüd selle peale, kas, kui see direktiiv, mida me aitame ette valmistada, mille vastuvõtt oleks hea juba praeguse Austria eesistumise ajal, kas see direktiiv saaks arvesse võtta seda mõjuhinnangut, et selle abil tulevikus vähendada ebalojaalset konkurentsi. proua McInnes pole kohal. proua McIntyre uh,. aitäh, esimees Eh, tahaksin tänada komisjoni selle ettekande eest ja iseäranis eh, tahaksin tänada eh, härra De Castrot kogu selle töö eest, mida ta on teinud selle raportiga ebaausate kauplemistavade teemal. ta on pidanud toime tulema tohutu hulga muudatusettepanekutega ja, ja see tohutu töö, mis me oleme ära teinud ja need kompromissid, mis me oleme saavutanud, on suureks tunnustuseks Paolo läbirääkimise oskustele. nii et, et ma olen väga rahul sellega, et meil on mingi dokument, mis komisjonis arutusele tuleb üsna peatselt. kõneldes nüüd ebaausatest kauplemistavadest, siis äh, definitsiooni järgi on need ebaausad see aususe asi on juba selles terminis sees, nii et, et me ei saa kuidagi aususe ja ebaaususe kaalumisest kõrvale kalduda. ebaausad tavad tuleb ära keelata, ei saa öelda, et keelame ära mõnedel, aga teistel laseme edasi toimida ja see ei tohi sõltuda ka sellest, kas ostja on suur või väike, mitte keegi ei tohiks olla allutatud ebaausatele kauplemistavadele Ehm, ma olen väga rahul eh, sellega, mida meil õnnestus raportis kokku leppida, nimelt et me laiendame seda definitsiooni, et hõlmatud oleksid kõik põllumajandustootjad. Ehm, mõned eh, põllumajandustootjad näiteks kasvatavad lilli, need eh, on samuti niisama kergesti riknevad ja hävivad nagu puuviljadki ehm, mul on väga hea meel ka selle üle, et meil õnnestus Äh, riknevate toiduainete definitsioon vastu võtta, mis on väga lähedane Maailma Kaubandusorganisatsiooni kasutatavale definitsioonile ja seetõttu peaks olema kõigile võrdlemisi arusaadav. mina, nagu te teate, olen pärit Ühendkuningriigist ja ma olen väga uhke selle üle, et Ühendkuningriigis meil on äh, müüjate koodeks ja meil on ka äh, isik, kelle ülesandeks on sellest äh, koodeksist kinnipidamist äh, järgida ja see puudutab ainult küll suuri jaemüüjaid, aga olles kõnelenud põllumajandustootjatega oma piirkonnas West Midlandsis, ma tean, et see ametnik on olukord, nende olukorda oluliselt muutnud ja mul on väga hea meel, et me laiendame seda kaitset, mis meil Ühendkuningriigis on äh, põllumajandustootjatele kogu Euroopas. ja mul oleks väga hea meel, kui see ettepanek läbi läheks. Ühendkuningriigis asi võib-olla ei ole täiuslik, aga tegemist on hea algusega ja ma arvan, et see ettepanek läheb veelgi kaugemale ja mul on väga hea meel selle üle, mida me oleme saavutanud. proua Kadainen Kiitoksia <clears throat> puheenjohtaja ja kiitos. suur aitäh. aitäh ka komisjonile selle esitluse eest. raportöörina muretsen ka mina sellepärast, et direktiivi kohandamisala laieneb. meil ei ole mõjuhinnangut selle kohta, kui direktiiv hakkab katma ka põllumajandussektori teenuseid teine probleem on seotud reguleerimisalaga ja kõikide tarnijate hõlmamisega. aga kuidasmoodi mm, kaitstakse osapooli siis, kui hargmaised suur-suurettevõtjad omavahel tegutsevad, kui me nüüd vaatame artiklit nelikümmend kolm, siis on vaja tagada põllumajandustootjale äh, mõistlik elatustasand, siin ei ole sihtrühmaks suurettevõtted, kas ei ole oht, et tegelikult kogu direktiiv ja selle ellujõustumine lõpuks võimatuks muutub? härra Kardi on saalist puudu. proua Hoiboh suur aitäh, aitäh komisjonile teie ettepaneku eest, see on tõepoolest väga oluline, et me tegeleksime ebaausate kaubandustavade probleemiga, sellepärast et võimu jaotus toiduainete tarneahelas on väga ebatasakaalus ja kui siin on nüüd hõlvatud ka lilled ja, ja muud maaharimisega seotud tooted, siis see on väga tore. ja loomulikult ka igasugused ühendused, mis nüüd on kaetud, on, see on positiivne. see on oluline, et ühendused saaksid oma põllumajandustootjate nimel tegutseda ja seepärast on väga-väga oluline, et praegune direktiiv või direktiivi eelnõu ka neid hõlmaks, sellepärast et vastasel juhul võib-olla nad ei suudaks alati oma põllumajandustootjaid eh, kaitsta. me oleme rääkinud sellest, et me peaksime ka olukorda jälgima, et need nime, need ebaausad kaubandustavad, mis praegu musta nimekirja võiksid kuuluda, kas, kas see nimekiri õigustab ennast, kas midagi reaalsuses on muutumas aastate jooksul ja kas on vaja kuskilt mingisugust survet avaldada, et äh, ebaausad kaubandustavad välja juurida. arengukomisjoni koostöös äh, ja aruteludes on äh, jutuks olnud see, et väga oluline silmas pidada seda, et kui näiteks Hispaanias kaitstakse põllumajandustootjaid, ja seetõttu hinnad tõuseb ja siis tegelikult äh, viiakse tootmine Euroopa Liidust välja näiteks Marokosse, kus kogu protsess läheb äh, odavamaks, aga meie eesmärk on ju tegelikult kaitsta meie põllumajandustootjad Euroopas. Lissaboni lepingu üks osa on arengu koostöö ja arengukoostöö edendamine peaks olema ka meil pidevalt meeles, kui me räägime põllumajandustootjate kaitsmisest. aitäh! tänan, esimees. aitäh komisjonile. arvan, et on oluline kui räägime palojaalsetest kaubandustavandust, eriti põllumajandussektoris, eh, välja töötada selge eh, definitsioon, mida see endast kujutab. komisjoni esindaja annab mõista, et kui on kokkulepe sõlmitud kahe osapoole vahel, eh, siis ei saa enam rääkida lojaalsest kaubandustavast, aga tegelikult pole see tõsi. kui äh, on tegemist väga erinevate jõuvahekordadega, eh, siis, ähm, eh, siis eh, on üks osapool võib-olla sunnitud vaikima ja igasugust kohtlemist taluma. arvan, et praegune direktiiv on suur samm õiges suunas. peab andma võimaluse ebalojaalsest kaubandustavast teada anda, isegi kui tegemist ei ole koheselt, koheselt mõjutava turudünaamikaga praegusel hetkel peab olema eelkõige tegemist arenguga, mis aitab nii tootjad kui ka tarbijaid ning ma loodan, et komisjon samuti suudab arvesse võtta just nimelt eh, jõuvahekordade aspekti oma ettepanekutes. proua Mäkinis, palun. aitäh, esimees, ja ma vabandan eh, kõneleja ees, et eh, ma arutelu ajal kohal ei olnud, sest et AFCOs toimub Brexiti teemaline arutelu samal ajal. tulen teie näite juurde see näide oli üsna praktiline. Äh, või ma, ma ei saa päris hästi aru, miks te ütlete, et äh, põllumajandustootjad sellest kasu ei saa, sest mina küsin, et kuidas siis saaks seda õigusakti paremaks teha, nii et ka nemad sellest kasu saaksid. ja äh, teine küsimus, võib-olla ma sain asjast täiesti valesti aru, aga kui ma vaatan teie slaidi teksti, siis Te olete siin pannud rõhu väikestele põllumajandustootjatele. meie ei räägi väikestest, meie räägime lihtsalt põllumajandustootjatest. ja kui teie peate silmas väikest põllumajandustootjat, siis kes see on, kirjeldage teda palun sellepärast, et selle teema keskmes on probleem et väga paljud liikmed ja väga paljud liikmesriigid soovivad seda ulatust laiendada ja meid huvitab see, et see õigusakt saaks ometigi vastu võetud, seda on juba pikka aega lubatud. me oleme valmis arvestama kõigi seisukohtadega ja õigusliku arvamusega, aga meil on vaja häid argumente. aga sellest, mida ma kuulsin või sellest, mida minu assistent mulle edastas, et te olete need argumendid esitanud ja minu viimane küsimus, et kui me järgime teie esialgset lähenemist, siis millist äh, turuosa see mõjutab, milline on see protsent, kas te saite mu küsimusest aru, aitäh? <clears throat> tänan, ma kõigepealt äh, tahaks öelda, et mind vapustab see, kui vähe saadikuid täna kohal on äh, nii olulise teema arutamisel kõigepealt aitäh härra De Castrole tema raporti eest. kahjuks ei läinud ta piisavalt kaugele, sest ebalojaalsete kaubandustavade ei ole mitte ainult aina suurenev probleem tarbijate jaoks, vaid kõigi jaoks. ning äh, võib öelda, et kõik põllumajandustootjad, väiksed, keskmised, suured peavad olema, eks direktiivis mainitud äh, me soovime, et liikmesriigid suudaks, saaks ka ise eristada, eh, millise, eh, millise ebaloojalise kaubandustavaga on tegemist eh, ning see peaks mõjutama ka suuri jaemüügikette ning peaksime suutma peaksid, ettevõtted peaksid ise suutma tõestada, et nende tavad, tegevustavad ei ole ebalojaalsed. Euroopa institutsioonid peaks aru saama, milliste, milliste tavadega see kaasas käib, näiteks Venemaa Eh, Venemaa eh, sanktsioonid või eh, siis või igasugused vabakaubanduslepingud, peaksime looma sellise kaubandusraamistiku, mis ei hävitaks sellist tervet konkurentsi. härra Tess, palun. suur aitäh, aitäh komisjonile tehtud ettekande eest siin räägitakse muidugi äh, mm, diplomaatilist keelt, aga lihtsate sõnadega äh, öeldes minu meelest teie ettekanne ei olnud kooskõlas reaalse eluga. proua McKinnis juba mainis, et te räägite mingisugustest põllumajandustootjatest, kes on väikesed. mida see tähendab, kui, kui suur territoorium neil siis olema peab või, või millest tuleb lähtuda? et jutt ei käi suurtest kettidest. meil on sidu, siduvat kolmekümnepäevast äh, maksetähtaega vaja, meil on vaja läbipaistvust tagada, sest muidu toimuvadki mingisugused hallid äh, tehingud, need on olulised teemad, mida ei ole piisavalt puudutatud, ma olen siin parlamendis alates kahe tuhande neljateist, neljandast aastast ja Äh, ehkki alati ei ole sekkumine turul toimuvasse õigustatud, aga mõnikord on see siiski vajalik. kahe tuhande viiendal aastal oli see vajalik, aga kui me ei oleks seda teinud, siis äh, jätkuvalt suured kontsernid näiteks roaming tasusid koguksid, kui me ei oleks turu toimimisse sekkunud. ja sellepärast peaks sekkuma äh, sellesse, mis toimub suurte ettevõtjate ja, ja, ja kettide ning põllumajandustootjate vahel. meie äh, piimandussektoris on ühendus, kes, mis kuulub täielikult äh, põllumajandustootjatele ja parlament peab otsustama, kuidas peavad olema need tingimused, mille, mille järgi peavad tootjad oma tootmist seadma, seal ei saa olla turul valitsev eh, suurettevõte see, kes mingisuguseid norme seab. härra Agnew aitäh, eh, esimees, me räägime ebaausatest kauplemistavadest ja õigusaktist selle kohta ja härra Valetti või doktor Valetti või professor Valetti, ma ei tea täpselt, mis see õige tiitel on, just näitas meile, kui keeruline see teema on ja te juhtisite ka väga õigesti tähelepanu sellele, et mõned eh, tarnijad eh, võib-olla soovivadki reklaami, sest neil on eh, uus toode ja nad soovivad, et seda toetatakse teatud aja jooksul ma, ähm, nii töötlejad kui ka jaemüüjad on minu kallal päris kõvasti lobitööd teinud sellel teemas ja jaemüüjad ütlevad äh,, et eh, neid koheldakse ebaõiglaselt ja nad kardavad, et töötlejad hakkavad eh, nendest eh, reeglitest kasu lõikama. töötajad omakorda ütlevad, et kui nemad üritavad oma toodete eest kõrgemat hinda küsida, siis supermarketid neid lihtsalt ost-, ei osta, sest nad teavad, et ega neil kuhugi mujale ka minna pole nii et, et lobistid on minu kallal kõvasti tööd teinud ja seega ilmselt asjad ei ole väga äh, selged. Äh, komisjoni esindaja kinnitas meile siin, et need õigusaktid ei mm, äh, mõjuta meie Ühendkuningriigis kehtivat müüjate koodeksit, aga üks lobist ütles mulle, et äh, põllumajandusministeerium Suurbritannias on öelnud, et kui see õigusakt vastu võetakse, äh, siis tuleb äh, nende ametnike hulka, kes kontrollivad sellest koodeksist kinnipidamist, kahelt suurendada viiekümnele. ja keegi hakkab kedagi kogu aeg kontrollima, et teha kindlaks, kas ta ikkagi Euroopa Liidu õigust järgib ja üks suur probleem, mida ei mainida, on need äh, paigast ära lepingud, äh, kus jaemüüja äh, saab lihtsalt lepingust loobuda väga lühikese ajaga, samas tarnija peab vähemalt aasta ette teatama. aitäh. E, härra Rope lugupeetud professor, kolleegid, eh, mulle tundub, et see dokument on vajalik ja on ülim aeg, et eh, see vastu võetakse. me räägime ebaausatest kauplemistavadest. Need kauplemistavad on väga sügavalt juurdunud, on olemas isegi ettevõtteid, mis annavad nõu Äh, teistele ettevõtetele, äh, kuidas äh, selliste ebaausate kauplemistavadega ümber käia. nii et, et meil on tõesti vaja õigusakti, mis korra majja lööks tarneahelas. kõige olulisem on see, et tarnijad põllumajandussaaduste tarnijad on praegu väga nõrgas läbirääkimispositsioonis. Nad tunnevad, et neid on nurka surutud. kui võtame näiteks kas või piimatootjad, lihatootjad, siis ähm, aeg-ajalt tekivad olukorrad, et Euroopas saab lihtsalt või otsa. ja kui me midagi ette ei võta, siis võib juhtuda näiteks homme saavad vorstid otsa. meil on olemas toetuskavad ja otsetoetused see kõik tähendab seda, et me peame turgu reguleerima. me räägime vabast turust. aga kui me hinda ei reguleeri, siis me peame reguleerima suhteid nii, et osapooled saavad oma tooteid müüa ja müügist saadud sissetulekust väärikalt elada nii et, et me peame paika panema need madalamad äh, hinnad. veel üks asi. kas te võiksite selgitada, miks on nii suured erinevused ühisturul? meil on ühisturg, kus on kakskümmend kaheksa liikmesriiki, aga näiteks äh, piimahinnad erinevad kolm-neli korda. miks meil on sellised suured hinnaerinevused? on need, kes ostavad, need, kes töötlevad ning äh, siis veel müüjad. ma arvan, et me peaksime selle õigusakti tegema võimalikult tugevaks, nii et, et sellel oleks ka mõju. suur aitäh, kui ma kuulasin teid ja teie ettekannet ja kui te rääkisite reguleerimisala laiendamisest, siis ma pean ütlema, et ma olen üllatunud, ma võiksin ka teisi sõnu kasutada. siin kuskil lähedal nurga peal on kindlasti mõni supermarket. vaadake, kui palju on neid asju, mida otse põllumajandustootjalt Deleuze'i müügile on võetud. tõenäoliselt ei leia ühte protsentigi toodetest võib-olla kui te läheksite kuskile eripoodi, aga tavalises kaubanduskeskuses Carrefouris, Delesis te ei leia tooteid, mis oleks mingisugustelt väikestelt põllumajandustootjatelt ostetud. ma võin ka teise näite tuua. ma tulen piirkonnast kus, kus äh, kümme protsenti äh, Euroopa õuntest toodetakse Need on miljonid tonnid igas aastas äh, Neid äh, kasvatavad suur hulk talunikke, aga neid müüvad edasi ainult kaks suurettevõtet. ma olen täiesti teiega nõus, et me ei pea siin Nestlet või Ferrerot kaitsma hakkama, aga me ei saa põllumajandustootjaid kaitsta, kui me reguleerimisala ei pane hõlmama ka suuremaid ettevõtjaid. mida peab siis näiteks ähm, suur äh, kauplus tegema, kui, kui tal on vaja õunu või pirne saada? me peame siin tõsisemalt äh, rääkima sellest, mis tegelikult turul päriselt toimub ja kuidas seda siis ka kajastada saaks Dante. Merci, monsieur le president. suur aitäh. ma jätkan sealt, kus lõpetas härra Dorfmann. kas te arvate, kui te ütlete, et äh, ebalojaalsed äh, kaubandustavad äh, mõjutavad kogu toiduahelat algtootjast peale, kuid samas aeg-ajalt jääb teie kõnest selline tunne, et, et põllumajandustoodete puhul see tegelikult nii ei ole. on riike, kus juba on olemas seadused sellise olukorra parandamiseks et jääb selline mulje, et kui ahela edasisi lülisid ei kaitsta, vangub lõpuks algtootja, kogu surve all variseb kokku. nii et täheldame seda, et komisjoni poolt korraldatud uuring on näidanud, et need arat-, et, et et, et põhimõtteliselt äh, jaehindu ei mõjutanud see, kui, äh, kui äh, varustajate kaitsmiseks või tarnijate kaitsmiseks astuti samme. miks see, kuidas see olukord tegelikult siis välja näeb? tahaksin teile teatada, et meil on külalised, kelle on kutsunud proua Aguilera. tegemist on siin Andaluusia põllumajandustootjate rühmaga, nii et, et tere tulemast meie tänasele koosolekule. ja aitäh, et te siia tulite. ma loodan, et need arutelud on teie jaoks huvitavad. härra Flanagan mina tahaksin neid ka tervitada, ma elasin Andaluusias neli kuud, suurepärane koht elamiseks. Äh, mul on üks küsimus, mis puudutab ühte muudatusettepanekut ja loogikat selle muudatusettepaneku taha, see majandusliku sõltuvuse definitsioon ja kakskümmend protsenti äh, tahad, tahetakse muuta see äh, oluliseks sõltuvuseks. tahaksin teada, mis ühele inimesele on oluline, on teisele ebaoluline. mulle tundub, et me üritame siin oma ettepanekut lahjendada ja üks küsimus komisjonile. miks direktiiv ja mitte määrus? miks te olete valinud direktiivi? jah, ma tean, et on ligemale kakskümmend erinevat dokumenti, mis erinevates riikides on vastu võetud, seda peab konteksti härra Häusling. Dass... minu meelest on väga oluline, et reguleerimisala laieneks eh, mitte Euroopa kaupl-, ka-, kauplemispartneritele, aga me peame ka silmas pidama seda, et kuidas võrgustikku aidata ja debatt sellel teemal on kindlasti õigustatud. võimalik, et komisjon on ühest teemast teisiti aru saanud kui mina. ma saan aru, et väike ähm, ühendus, tootjaühendus on siiski ähm, selle reguleerimisala sees, aga tekstis see nii, nii ei kajastu. kui väike põllumajandustootja tahaks mingisuguseid kaebused esitada, siis äh, mingi võimalus tal peab olema, kuskile peab mingi piiri tõmbama. väikese esindusorganisatsiooni ja suure äh, kontserni vahel on ikkagi vaks vahet ja me peame mm, teadma, millest me siin räägime. me tahame siiski põllumajandustootjaid, just tootjaid kaitsta ja minu meelest äh, paljude punktide juures see ei ole piisavalt selgelt välja toodud kui me tahame kaubanduses hakata ette kirjutama, et oma reegleid ei tohi mm, kokku leppida, näiteks ei tohi omavahel kokku leppida pestitsiidivabade toodete osas kui poliitika paneb mingisugused piirid äh, pestitsiidide sisalduse osas paika pannud, aga, aga kui omavahel tahetakse midagi soodsamat kokku leppida, kuidas see siis toimima peaks? see on ju üle mõistuse protektsionistlik. me ei saa ju ettevõtjatele hakata äh, ette kirjutama mida nad tohivad ja mida nad ei tohi omavahel kokku leppida. ettevõtjad võivad ju otsustada, et nad ostavad oma äh, toodangut ainult kohalikelt tootjatelt, aga seda ei saa ju kuskilt kõrgemalt poolt ette kirjutada. suur aitäh! Pani poseł Aguilera. Sí, gracias, presidente suur aitäh, esimees. vabandust, et ma hiljaks jäin, aga ma hääletasin kalanduskomisjonis ning sellega seoses ma kahjuks komisjoni esindaja ettekandest jäin ilma ning Paolo sõnavõtust samuti. ma tahaksin siiski öelda seda, kuna komisjoni esindaja on kohas ja konkurentsi peadirektoraadi esindaja on ka siin, tahaksin ma öelda, et et siin on, on tegemist põllumajanduse jaoks väga olulise direktiiviga ja ma olen äärmiselt rahul selle üle, et meil on lõpuks äh, ka selline direktiivi projekt, millest rääkida on võimalik. minu meelest on pealegi, äh, äh, leian ka, et Paolo de Castro poolt esitatud ettepanekud on äärmiselt head. rakendusala on väga tähtis, nagu seda ütlesid ka teised kolleegid ehk siis äh, me peame kaitsma kõiki neid, äh, kes ausalt tegutsevad. Äh, vabandust, see oli mu mobiiltelefon, ütles kõneleja. kuid eelkõige on oluline kaitsta põllumehi. see on kõige-kõige tähtsam. see on kõige tähtsam osa meie põllumajandus majanduspoliitikast. kui me eh, ei, kui me ei korrigeeri ebalojaalseid kaubandustavasid, siis ei suuda me saavutada võrdsust toiduahelas ning näiteks Hispaania kogemused eh, ei eh, mõju, näitavad seda, et selline tegevus ei mõjuta tarbijahindu esitasin muudatusettepaneku, mis loodetavasti vastu võetakse, mis tähendab siis kahjumiga müüki. see, sellega on seotud mõningad õiguslikud probleemid. aga see on äh, problemaatiline äh, kogu põllumajandusele ning äh, sellega seoses arvan, et see muudatusettepanek, mis Eh, äärmiselt eh, oluline, eh, eriti kui me räägime selle levikust, äärmiselt tähtis on, et enne kui parlamendi tööaeg lõpeb, on meil selline direktiiv olemas. mul oleks määrus rohkem meeldinud, aga oluline on laiendada. rakendusala ja igasugused kaubanduslikud ähm, ebalojaalsed tegevused on halvad, ähm, ähm, kas üles või allapoole suunatuna, aga äh, kah-, eriti suur äh, on kahju suunaga alla ning äh, see vähendab põllumeeste sissetulekuid ja kasu ei saa sellest ka tarbijaid. seda võivad igaüks näha, võib igaüks näha, kes vähegi oma jalapuud tõstab aitäh. ma ei tea, kas keegi veel saadikutest sõna soovib, kui ei, siis võib-olla annaksin nüüd sõna härra Valetile et te saaksite küsimustele vastata ja siis härra De Castro lugupeetud parlamendisaadikud, ütleb härra Valeti, tegemist on äh, väga olulise teemaga, seda tõendavad ka teie kirglikud sõnavõtud. ma äh, tervitan samuti Andaluusia põllumajandustootjaid. Äh, see näitab, et see arutelu puudutab tegelikke küsimusi, Euroopa tegelikke kodanikke. seisukohad loomulikult on erinevad aga me üritame leida sellist lahendust, mis on ühine erinevatele liikmesriikidele mõnikord äh, kui me hakkame projitseerima omaenda liikmesriigi probleeme äh, ülejäänud Euroopa Liidule, võib see osutuda väga keeruliseks ettevõtmiseks. kui me vähendame nõndanimetatud halbade toimimisviiside arvu, siis me ei ütle, et neid ei võiks olla rohkem. aga äh, Äh, jah, võib-olla teie liikmesriigis on vaja ka need panna musta nimekirja. Äh, nii et, et äh, teatud mõttes annab see ettepanek ka palju võimu teie enda riikidele, liikmesriikidele. ma ütlesin seda ja kordan nüüd veel kord. Te võite kehtestada rangemad nõuded, kui selgub, et teie koduriigis on teistsuguseid probleeme, te võite igal juhul olla rangemad, te ei või olla vähem ranged, aga rangemad võivad, võite alati olla. nii et, et see on midagi, mida ma soovitan silmas pidada. Äh, asi ei ole selles, et me loobuksime igasugusest reguleerimisest, aga me üritame leida sellist miinimum äh, ühisnäitajat me üritame leida tasakaalu erinevate vaatenurkade ja erinevate olukordade vahel liikmesriikides. see oli selline üldine sissejuhatav märkus. veel üks oluline teema, mis tõstatub, on see, et teile näib tunduvat, et et teatud reegleid tuleks kohaldada ka suurte ettevõtete vahelistele tehingutele, tehingutele näiteks suurte müüjate, suurte ostjate vahel. ma hoiataksin, et siin tuleb olla väga ettevaatlik, mitte sellepärast, et ma olen põhimõtteliselt selle vastu, aga praktikas on võimalik väga palju kõrvale hiilida, see kõik võib tuua kaasa väga palju soovimatuid tagajärgi. Tšehhi Vabariigis näiteks Coca-Cola, mis on Äh, suurettevõte äh, rikkus siis riiklikke äh, ebaausa kauplemise tavasid ja nende turuosa on ligemale kümme protsenti kas see tõesti on hea? ei noh, sellist, nii suurt turujõudu me ei saa lubada, nii et, et me peaksime mõtlema eh, igasugustele vastupidist tõendavatele näidetele. Eh, tulen nüüd mõnede küsimuste juurde, mõnedele olen suuteline vastama, mõnedele mitte, ma olen lihtsalt peaökonomist, nii et, et kas vastat-, kas see peaks olema direktiiv või määrus, sellele ei suuda mina küll vastata. aga Äh, veel mõned olulised asjad, et kas me peaksime ka Maroko kaasama, proua Hoibuh ja härra Hoisling mainisid seda. Äh, kas me peaksime kaugemale minema, jah, see oleks suurepärane, mina leian ka, et äh, Maroko põllumajandustootjad on meile suureks probleemiks, majanduskasv peaks seal toimuma aga tegemist on jällegi juriidilise seisukohaga, mida mina kommenteerida ei saa, sest ma olen siin peaökonomistina Äh, osaline vastus äh, sellele, mida härra raportöör ütles. Ähm, ma ei usu, et me oma hinnangutes saame öelda, et ebaausad kauplemistavad kanduvad üle jaehindadesse. meie oma hinnangutes tahtsime näha, Äh, mil määral nendel tavadel on äh, mõju põllumajandustootjatele, sellele me keskendusime oma analüüsis, nii et, et meie lähtepunktiks ja õiguslikuks lähtepunktiks oli samuti hoolitseda selle eest, et põllumajandustootjad sellest kasu saavad. palju küsimusi ka esitati vertikaalse ahela kohta, aga lõppkokkuvõttes te tahate hoolitseda ju selle eest, et Äh, nendest aruteludest põllumajandustootjad võidavad. nii et, et see otsene side põllumajandustootjate ja nende vahel, kes nende tooteid ostavad, on ju selge. seal võib olla veel vahelülisid, aga see ei ole enam nii ilmne ja just seetõttu tulebki olla ettevaatlik. Äh, ja me peame jääma oma mandaadi piiresse, sest meile ei tellitud mõjuhinnangut hindade kohta proua McIntyre aususe kohta. see on jah üks nendest sõnadest, mida ma oma sissejuhatavas sõnavõtus mainisin, see on, äh, sõna on väga südamelähedane mulle ja minu volinikule ja igapäevakeeles me kasutame seda väga palju, aga seda praktikas kehtestada on väga raske. jah, mis on näiteks ebaaus minu ja see, teie jaoks ei pruugi kellegi kolmanda jaoks ebaaus olla Äh, meil on vaja äh, äh, arutelusid ja nende arutelude taga on majanduslikud huvid, mis on nende probleemide põhjuseks, millega me siin praegu silmitsi seisame. ja suured tegijad, kellel on suurem võim, neil on ka suurem mõju, nad ütlevad, see pole üldse ebaaus, ma näitan teile, nad saavad palgata majandusteadlasi, kes ei ole nii eetilised nagu mina ja nemad räägivad, mis on aus ja mis ei ole aus aus nii et, et äh, selle ettepaneku äh, pragmaatilisus on väga hea, alati mõelge alternatiividele. Äh, millised on alternatiivid, kas nad on jõustatavad, kas neid on liikmesriikides kerge ellu rakendada, ilma et nad peaksid palju ressursse kujut-, kulutama? meie ettepanek vähemalt kõigile nendele kriteeriumitele vastab. härra Flanagan, te rääkisite majanduslikust sõltuvusest majanduslik sõltuvus ähm, on teema, ähm, millest meie kui majandusteadlased võime kõnelda, aga sellele kulub palju ressursse äh, ja äh, ma pean oma igapäevases töös äh, turujõududega tegelema ja ma puutun aastas kokku kahekümne ühendami-, ühen-, ühinemisega ja mulle tullakse kogu aeg öelduma, et ärge muretsege, et konkurentsi on palju, on Hiina ja nõnda edasi aga äh, Euroopa Komisjon äh, meie oma ressurssidega äh, peame tegema, mida me saame, kui iga liikmesriik hakkaks defineerima, mis on majanduslik sõltumatus, siis see on jällegi väga-väga ohtlik tee. nii palju, kui ma tean, Saksamaa on Äh, leidnud mingi lahenduse majandusliku sõltuvuse osas, Küpros samuti, aga nende asjade jõustamine on nullilähedane, sest see on väga keeruline. Äh, kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist Saksamaal oli vist üks kohtukaasus seoses majandusliku sõltuvusega, Küproses null juhtumit. Äh, sellepärast, et väga raske on jõustada selliseid ebamääraseid mõisteid Äh, kui ma räägin VKE-dest, äh, siis VKE on mõiste, mis on väga hästi defineeritud, tegemist on ettevõttega, millel on äh, kuni kakssada viiskümmend töötajat ja käive kuni viiskümmend miljonit aastas. see on see mõiste, mis meil Euroopa tasandil on määratletud Äh, see on äh, ühtne kõikides kahekümne kaheksas liikmesriigis. Äh, kui teie riik soovib rangemaid nõudeid kehtestada, näiteks öelda, et VKE on viis, peab olema viissada töötajat, siis te võite seda teha. see, selleks ei ole mitte mingisugust takistust, te võite rangemad reeglid kehtestada Äh, proua McIntyre mainis ka veel seda Ühendkuningriigi ametnikku kohtumõistet, härra Agnew viitas ka talle. jah, tegemist on äh, olulise äh, ametikohaga, aga härra Agnew rääkis ka selle, nendest ressurssidest, mis sellele ametnikule tuleb anda. ta peab tegema midagi, mis on praktiline ja seetõttu näiteks ähm, me tervitame Äh, sellist äh, kerget koostöösüsteemi, kus liikmesriigid äh, annavad aru oma kogemustest, vahetavad kogemusi. me ei taha olla jõustaja. me oleme jõustajateks konkurentsi vallas, seal Äh, selleks on meil volitused, aga kui asi on ebaausades kauplemistavades, siis teil liikmesriikides on palju rohkem kogemusi kui meil. meie paneme paika ainult lähtepunkti ja teie võite sealt kaugemale minna. tulles nüüd tagasi proua McInnesi küsimuse juurde, mis puudutas minu näidet. näiteks kui Unilever ähm, peab läbirääkimisi tarnetingimustega Connecto üle või äh, Cornetto loomulikult on väga suurepärane jäätis, aga kui ta peab neid läbirääkimisi mingi teise jäätise üle Carrefouriga, äh, siis võidab see, kellel on su paremad äh, läbirääkimisoskused Äh, aga miks mitte öelda, et näed, ei, selle jäätise hind peab olema äh, kõrgem kui see, siis lõppkokkuvõttes saab Unilever kasu, aga me ei tea, kust Unilever oma piima hangib. Äh, minu näide oli see, et Belgia talunik, Belgia piimamüüja ei saa sellest kasu. ma ütlesin ka, et kui Äh, äh, mis iganes äh, supermarketikett ostab piima otse Belgia talunikult, siis see on selle ettepanekuga kaetud. ning kui aga ainult kui supermarket ostab piima otse, aga kui Unilever üritab näiteks edasi anda mingeid kulusid äh, Äh, näiteks ütlete, et äh, kui nad ütlevad, et äh, mulle on mingid tingimused peale surutud ja ma üritan neid põllumajandustootjatele edasi anda, siis see olukord on samuti direktiivi ettepanekuga kaetud mõned varjatumad märkused mõnedelt Saksa saadikutelt, härra Tessilt ja härra Dörfmanilt jah, Itaaliat, <laughs> vabandust. jah, me kõik oleme eurooplased, ütleb kõneleja, kui kuuleb, et härra Dörfmann on Itaaliast hoopis. Äh, te süüdistasite mind selles, et ma ei äh, ole reaalsusega kursis. Äh, ei, ma ei tule nüüd siis teadusmaailma elevandiluutornist ma arvan, et, et oma reaalsust te tunnete palju paremini kui mina. Teie reaalsus tuleb teie valijatelt ja kui selle reaalsuse lähtepunktid on väga erinevad, siis äh, pakkuge riigi, liikmesriigi tasandil välja äh, seadusi, mis võimaldavad teha rohkem. Äh, Euroopa on lihtsalt alus, millele liikmesriigid saavad enamat rajada Eh, tahaksin eh, veel meelde tuletada, et eh, kell tiksub ja seetõttu ma võib-olla tänaksingi teid tähelepanu eest ja sellega lõpetaksin, aitäh! suur aitäh! ma arvan, et praegu oleks sobilik hetk anda sõna härra De Castrole, et ka tema saaks nendele kommentaaridele vastata. Sì, beh, entriamo Presidente nel merito kuulasime väga suure huviga eh, konkurentsi peadirektoraadi peaökonomisti sõnavõttu ning eh, mul on hea meel teile öelda, et Inko komisjon hetk tagasi võttis suure häälteenamusega eh, vastu kompromissmuudatuse ettepanekud ning see on meie jaoks samuti väga oluline punkt. tahaksin teile meenutada et meile esitati kuussada kuuskümmend kaheksa muudatusettepanekut sellele direktiivi ettepanekule, mis puudutavad ebalojaalseid kaubandustavasid. taaskord pean ma tänama kõiki variraportööre ning kõiki eh, abitöötajaid, sest me oleme koostanud nelikümmend kaks kompromissmuudatusettepanekut, kolmkümmend neist artiklite ülejäänud kaksteist põhjenduspunktide kohta, arvan, et võin julgelt öelda, et kõik fraktsioonid on kompromissmuudatusettepanekutega nõus, meil on ainult üks e, era, eriarvamus, nagu seda ütles e, kolleeg Katainen mõningate kompromissmuudatusettepanekute osas, kuid suur enamus toetas kõik, toetasid, enamus toetasid kõik fraktsioonid ning tahaks teile veel kord meenutada, kui oluline on see direktiiv äh, ja kui kiiresti ja tuleks see vastu võtta enne parlamendi tööseisu lõppu kindlasti ei saa riskida sellega, et kaotame praeguse võimalusi. meie oleme seega juba paika pannud hääletuse äh, täiskogul kahekümne teisel oktoobril Strasbourgis. alustame kolmepoolseid läbirääkimisi et äh, sõlmida poliitiline äh, kokkulepe äh, enne jõule komisjoni ja nõukogu vahel, ma ei hakka väga pikalt rääkima, aga mõningaid asju tahaks siiski veel lisada. ehk siis, et kompromiss, muudatusettepanekud puudutasid ka teemat, mis puudutab kogu, kogu Eh, suurt hulka temaatikaid, mis on seotud talujaalse praktikaga ning eh, oleme konsulteerinud ka korduvalt komisjoniga, eh, eriti just loetlemata toiduainete osas ning me saame ja peame jätma liikmesriikidele võimaluse otsustada, võtta, langetada viimane otsus Eh, ning kahesaja muudatusettepanekutega üritati laiendada seda neli korda neli eh, eh, ebalojaalset kaubandustava ning rääkisime ühtlasi ka, peale selle oli meil kõne all ka kirjalikud lepingud, mis ei ole kohustuslikud kõigile ning eh, kui neid tarnija seda nõuab, siis ei saa ostja eh, sellest keelduda, võib aga sõlmida ka mittekirjalikke lepinguid, kuid kui tarnija eh, taotleb kirjalikku lepingut, ei saa ostja sellest loobuda. teine küsimus puudutab informa-, tundliku informatsiooni kuritarvitamist ostja poolt nagu te teate, eh, private label'i teema, eh, eh, see on muidugi teine teema, aga oleks hea, kui ka seda sügavuti käsitletakse ärgem unustagem, et mõningad ostjad on sama toote osas konkurendid ja ka ostjaid ning arvan, et tundliku informatsiooni jagamist tuleb kontrollida ning eh, nüüd esimese ploki eh, tavad. see oli nüüd see nende kohta, teises plokis arutame mm, alamahinna müümist ning eh, täheldame siin, et temaatika on keeruline, kuid parlamenti suutis kokku panna siiski kompromissmuudatuse ettepanekud teame, et äh, see sõltub ka Euroopa Kohtu otsusest Hispaania seaduse kohta, äh, kuid äh, lõppotsus pole veel tehtud, nii et me lõplikku versiooni ei saanud kahjuks muudatusettepanekutesse lisada. ma ei soovi nüüd kauem rääkida, sooviksin öelda lihtsalt, et arutelu jätkub esimesel oktoobril ja pärast äh, seda äh, toimub äh, oktoobri teisel täiskogul hääletus täiskogul, nii et meil on väga suur töö ära teha, et parlamendi seisukoht oleks võimalikult tugev, et saaksime hiljem minna täis, kolmepoolsetele läbirääkimistele võimalikult jõulise toetusega. arvan, et oleme vähemalt ühismääruse osas juba nii palju tööd ära teinud, ettevalmistusi ära teinud, et me peaksime suutma oma tootjaid muuta tugevamateks ja vastupidavamateks äh, globaalsel tasandil, nii et äh, ma loodan tõesti, et me saame et, et, äh, hakkama tubli tõsuse meeskonnatööga, nii et suur aitäh ja e, varsti teame juba, kuidas esitatud küsimustele ka vastata. E, suur aitäh! see töö, mis ära on tehtud raportööri härra De Castro poolt, puudutab mitmeid kõige olulisemaid äh, tegevusi, mida me selle teemaga seoses oleme siin parlamendis ära teinud. meil on äh, kuupäevad mm, juba paika pandud, nii et meil oleks võimalik see õigusakt vastu võtta veel oma ametiajal. me tah-, sellest saavad kasu meie põllumajandustootjad, me tahame, et nende positsioon oleks võimalikult tugev. see on muidugi suur ettevõtmine, me oleme kokku saanud terve hulga kompromiss muudatusettepanekuid ja see kindlasti on meile abiks meie tööl. me oleme IMCO komisjonist kuulnud äh, nende seisukohti. meil on proua McKinnise raportöör, tema on ka kursis sellega, mis IMCO äh, töös on toimumas. ja ma ei tea, kas proua McKinney sooviks sõna, aga igal juhul me tahaksime öelda aitäh härra De Castrole. ma pean korraks ise välja astuma siit saalist, äh, härra De Castro äh, saab siin äh, tööd edasi korraldada, ma annan sõna härra, proua McKinnisele ja härra De Castrole. kas te võiksite palun tulla siia minu koha peale ja juhatada seda koosolekut vahepeal? härra De Castro, kas ma räägin edasi või ootan, kuni te koha ära vahetate? ma teadsin. kui ma võin nüüd viidata sellele, mida konkurentsi peadirektoraat ütles nende arutelude kohta, majandushuvide kohta. see õigusakt on väga tulise arutelu esile kutsunud, see tähendab, et see teema on oluline ja see töö, mida me üritame siin teha, on väga teravdatult sel-, nende tähelepanu all, kes ei taha, et meie töö edu saadaks. ja ma loodan, et me jätkuvalt peaksime silmas seda, et toiduainete tarneahelas valitseks jätkusuutlikkus. suur aitäh härra De Castrole selle töö eest, mida ta on ära teinud tänu temale me oleme selle suure hulga kompromiss muudatusettepanekuid kokku saam-, saanud. on detaile, mille kallal me veel töötama peame, aga suuri edusamme on juba tehtud. hääletuse osas meil on ähm, ajastuses murekohti, vähemalt minu jaoks, aga ma saan aru, et me peame nendest kuupäevadest siiski kinni pidama. aga mida intensiivsemaks muutub lobistide tegevus, seda veendunumalt peame meie püsima sellel rajal, mille me oleme valinud, sest see on valdkond, mis on väga udune. meie ja läbipaistmatu, meie üritame lä läbipaistvust suurendada ja see on äärmiselt oluline. aitäh. Grazie, Mariann äh.... suur aitäh, Maia. järgmisena saab kolleeg Kadainen sõna. ja äh, annaksin ka sõna komisjoni esindajale enne lõpetamist Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää myös. Suur aitäh! ka mina tahaksin härra De Castrot tänada ja, ja variraportööre tänada selle efektiivse ja konstruktiivse töö eest selle väga olulise direktiivi eelnõu kallal. pika aja jooksul on selleks valmistutud neli on Itaalia kabiin, nüüd on korras. okei okay.. niin tätä direktiiviä on tietysti... Muidugi me olemme seda direktiivi pika aja jooksul ette valmistanud ja sellel on positiivsed mõjud, kui see jõustub. aga neid positiivseid tulemusi tuleb tükk aega oodata see teekond saab olema pikk, aga kindlasti aitab see lahendada olulist probleemi põllumajandustootja rolli tarneahelas. liikmesriikide kultuurid on väga erinevad, olukorrad on väga erinevad ja on tähtis, et direktiiv ei pii-, seaks piire sellele, kuidas siseriiklikult otsustatakse seadusi vastu võtta, aga samas peab see võimalikult efektiivselt toetama lahenduste otsimist kõige problemaatilisemates valdkondades. me peame ahela kõige nõrgemat lüli kaitsma olukordades, kus ebaausad kaubandustavad on levinud. tugevam osapool peab olema see, kes kannab vastutuse ja tõestamiskohustust. ja kõige nõrgem lüli peaks olema kaitstud. tootjal peab olema õigus saada kirjalikku lepingut ja mul on hea meel, et need on sätted, mis ka dokumenti sisse on saanud ja ma loodan, et see aitab ka läbirääkimisi kiirendada. aitäh! Bene, grazie. E adesso... Suur aitäh! ja nüüd ma sooviksin anda sõna eh, direktor Möögelile, et ta eh, kokkuvõtte teeks. palun aitäh, ma ei hakka seda arutelu väga pikaks venitama, peatuksin vaid mõnel asjal, mis äh, professor Valetti lahtiseks jättis ja väga headel põhjustel sellepärast et need on seotud otsuste langestamise protsessiga, näiteks sellega, miks me oleme valinud direktiivi. ja see ongi esimene küsimus, miks, millele vastan, miks direktiiv ja mitte määrus, me tegeleme siin äh, tsiviilõiguse valdkonda kuuluvate küsimustega ja me seisame silmitsi olukorraga, mis äh, kahekümnes liikmesriigis on siseriiklike õigusaktidega juba kaetud ja sellises olukorras ei ole väga hea mõte välja tulla määrusega, mis sekkuks otseselt erinevate riikide õiguskorda ning võib-olla isegi äh, tõrjuks kõrvale selle siseriikliku õiguse ja see oleks mõistlik me paneme reeglid paika Euroopa Liidu tasandil, aga liikmesriikidel on võimalik siis harmooniliselt need üle võtta oma õiguskorda ja hoolitseda selle eest, et need toimivad tõrgeteta ja kattumisteta ja ilma nende probleemidega, mis muidu sellistes olukordades tekiksid. ja seetõttu on direktiiv selles olukorras mõistlikum veel üks teema, mida rõhutati, äh, on õiguslik alus, artikkel nelikümmend kolm, mm, mm, mida tuleb lugeda koos artikliga kolmkümmend kolm, kus räägitakse ühtse põllumajanduspoliitika eesmärkidest. meie eesmärk on edendada ja toetada põllumajandustootjate sissetulekut, mida äh, kaugemale me äh, siin tekstis põllumajandustootja sissetulekust äh, Äh, kaldume ja see Unilever Carrefour näide on võib-olla kõige äärmuslikum näide selle kohta. Äh, seda raskem tegelikult on äh, seda kõrgetasemelist makrotasandi olukorda jällegi üksiku põllumajandustootja tasandile viia ja mida kaugemale me läheme, seda suurem on ka oht, et õiguslikust alusest ei piisa, et hõlmata seda, mida me teeme ja seetõttu ma isiklikult leian ka, et komisjoni ettepanek üritab leida tasakaalu ja esitada siis seadusandjale midagi sellist, mida on kohtus võimalik kaitsta, kui see peaks olema vajalik. kolmas teema, mis tõstatus, puudutab seda lisandust kahjumiga müüki meie oleme teinud direktiivi ettepaneku ebaausate kauplemistavade kohta ostjate ja tarnijate vahel. tegemist ei ole sellesse konteksti kuuluva äh, ebaausa kauplemistavaga, tegemist on tavaga, äh, mida kasutavad jaemüüjad või hulgimüüjad oma klientide suhtes. see tähendab äh, järgmises etapis see lihtsalt ei sobi siia Ehm, ja kui sellega tuleb tegeleda, siis tuleb sellega tegeleda teistsuguses kontekstis. neljas küsimus, härra Ropee küsimus, see puudutas, miks meil on erinevad hinnatasemed piima jaoks erinevates liikmesriikides. meie kogemus ütleb, et peamine põhjus on see, et et eh, ületootmise ja puudujäägi piirkondade vahel on erinev, seal, kus tootmise ülejääk on, on hinnad eh, madalad, seal, kus puu on puudujääk, on hinnad kõrged ja tihtipeale sellised piirkonnad on eh, kauged nendest paikadest, kus tootmine toimub. ja probleem probleem on ka selles, kuidas konkurents toimib, kuidas see sektor on korraldatud, logistika, see kõik mõjutab samuti hinda. aga on täiesti normaalne, et liitri piima hind ei ole sama kõikides liikmesriikides ja piirkondades. minu arvates on see täiesti normaalne olukord minu viimane märkus äh, ja seda äh, ei, äh, tuleb alati rõhutada, see ettepaneku eelnõu, mis teile on esitatud, võimaldaks liikmesriikidele minna kaugemale, kui nad leiavad, et see on vajalik see minu arvates on väga oluline vahend liikmesriigidele, et nad saaksid tegeleda probleemidega oma territooriumil, mis võivad olla väga erinevad nendest, mis on teistes liikmesriikides. nii et, et mida rohkem me üksikasjadesse laskume, seda vähem jätame liikmesriikidele või valiku või võimaluse asja nii-öelda sihipäraselt reguleerida, arvestades olukorda nende territooriumil. ja see miinimumharmoneerimise mõte on hea ja äh, see tuleks säilitada ka lõpptulemuses, aitäh! ja loomulikult oleme valmis tegema väga konstruktiivset koostööd äh, teiega eelseisvatel kuudel. suur aitäh, täname komisjoni e, ning äh, loomulikult täname meie külalisi ja e, Eh, suur tänu ning nüüd võime minna järgmise päevakorrapunkti juurde. meil on veel kaks eh, küsimust täna arutelus. Eh, mõlemad on arvamused, esimene neist puudutab riigikomisjoni raportit, mis puudutab siis Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning äh, meie kolleeg Maria Gabriela Zuana on raportöör ning annangi talle nüüd koheselt sõna. suur aitäh teile. suur aitäh. tegemist on parlamendi ja nõukogu ettepanekuga, mis puudutab struktuurifondi ning on seotud mitmeaastase finantsraamistikuga lööb, lööb ühtlasi ühtlase kõisegu aluse kõik seitsme fondi jaoks, muuhulgas ka Federi jaoks eh, ning üritab luua eh, ühise definitsiooni kõigi struktuurifondide jaoks ning üritab kõiki neid eh, harmoneerida, et toetada kasutajaid eelkõige vähem arenenud piirkondades, et oleks nähtav areng sotsiaal- sealt ja territoriaalselt. minu meelest üks meie esmaseid eesmärke on luua selline arenguraamistik, mis oleks harmooniline kõigi liikmesriikide jaoks ja ka piirkondade jaoks ning et väheneksid erinevused regionaalarengus ning toetataks vähem arenenud piirkondi. üritame luua üldsuunised, et lihtsustada ja paindlikustada fondide kasutamist õnnetuseks, aga eh, põhilised uuenduslikud elemendid, eh, mis puudutavad selle komisjoni liikmeid, on eh, siis see, et need küsimused ei puuduta maaelu arengu ja põllumajandusfonde. näeme, et äh, toetatakse erinevat tüüpi arengut äh, erinevates valdkondades, et kasutatakse ära e, e, meile tundub, et on oluline, et kõik äh, solidaarsustegevuses äh, osalevad fondid jääksid ühtseks. minu arvates on väga oluline jah Eh, et loodaks tõeline sünergia regionaaltasandil eh, maapiirkondades eh, ollakse otseselt sõltuvad nendest fondidest, see garanteerib sotsiaalse ühtsuse ja sidususe neis piirkondades, see esindab ühtlasi ka see näitab ühtlasi ka, kui eh, see on oluline mitte ainult linna, vaid ka maapiirkondades, see on esimene argument selleks, et Federes eh, jääks sellesse õiguslikku raamistikku. meie leiame, et eh, peaksime pöörama rohkem tähelepanu maapiirkondadele, peame vähendama erinevate piirkondade arengu erinevusi ja tegema seda tõhusalt ja jätkusuutlikult, investeerides eh, maaelu arengusse ja majanduskasvu ning eh, toetades eh, põllumajandus- ja metsandussektorit. komisjon pakub välja kahekümne seitsme protsendilise kärpe fondidele me arutasime seda küsimust juba agrikomisjonis ning äh, siin on mitmesuguseid arvamusi, kuid need kärped ei ole meie jaoks aktsepteeritavad ja nad on pigem absurdsed. Äh, Federit lahti sõlmida teistest fondidest saab kaasa tuua ainult probleeme. lisaks muule vähendab see ka teiste fondide olemasolevaid vahendeid ning äh, see äh, tähendab ka seda, et säilitatakse formaalsed suhted Federi ja teiste ähm, äh, fondide vahel. oleme seda arutanud ka äh, regi komisjonis ning võin öelda, et enamus regi kolleegidest ja teistest mitmesugustest erinevatest fraktsioonidest on minuga nõus selles valdkonnas. esitades muudatusettepanekuid, ma ei üritanud mingisugust keerulist raamistikku üles ehitada, vaid üritasin äh, Eh, eelkõige Federi osas eh, saavutada eh, suurepärasemaid tulemusi ning enamus kasutatavatest sätetest annanevad väga sellele, mida komisjon välja pakub ÜPP määruses. niisiis peame võtma arvesse seda nimekirja ühisseisukohtade väljatöötamisel ning äh, Eh, praegusel hetkel komisjoni uued ettepanekud on vastuolus eh, ÜPP põhimõtetega teises sambas. Eh, arvan, et suutsin seda ka väljendada oma arvamusettepanekus. peaksime pigem horisontaalmäärusega edasi tegelema, peame jätma endal kõik võimalused avatuks ning peame ühtlasi välja äh, pakkuma ka omapoolsed äh, võimalikud äh, sätted. nüüd, mis puudutab ÜPP reformi, siis minule ei tundu, et peaksime lõplikult praegusel hetkel otsustama, et Federit ühisest määrusest välja jätta. arvan, et horisontaalmäärusel on mitmesuguseid sidemeid praeguste Eh, sätetega ning nagu te näete, need muudatusettepanekud, mille ma esitasin, sätestavad eesmärgiks eh, fondide vaheliste sidemete säilitamise ning teevad kõik selleks, et FEDER oleks eh, ühismääruses olemas, ilma et loodaks sealjuures uusi kohustusi ning kõige olulisem on see, et see ei dubleeriks kellegi tööd ning loodaks ühtlasi ka sidus fondide rühmitus, ma tean, et see on kõik väga tundlik teema. tean, et üheskoos variraportööridega eh, peame jõupingutusi tegema selleks, et lahendusi leida. kallid kolleegid, kahekümne kuuendal septembril on aeg esi-, muudatusettepanekute esitamiseks, loodetavasti eh, suudame eh, selleks hetkeks hea tulemuseni jõuda, aitäh! Molto bene, gra-. suur aitäh kolleeg Suanale ning nüüd eh, kolleeg Robe ja kolleeg Mägines. ja proua Aguilera samuti, palun. aitäh. minu arvates on väga oluline, et me avaldaksime oma arvamust ja esitaksime Äh, selle regionaalpoliitika komisjonile, sest et äh, äh, see on vajalik ja ma arvan, et me peaksime olema järjekindlamad Äh, need protsendid, mis siin on, on täiesti vastuvõetamatud. Äh, parlament on oma seisukohta ka juba teistes dokumentides välja öelnud. me oleme öelnud, et liikmesriigid äh, peaksid üks koma kolmkümmend kuus protsenti andma ühe protsendi alusel ja seda protsenti ei tohiks vähendada Äh, täpselt nagu ka teisi ühtse põllumajanduspoliitika vahendeid. see peaks olema meie sõnum, oluline sõnum, mille me oleme saatnud ka teistes dokumentides. veel üks asi, mis on täiesti vastuvõetamatu, on see, et kahekümne nelja protsendi võrra liikmesriikidele eraldatavaid vahendeid vähendatakse. minu arvates metodoloogia, mida on kasutatud, ei ole korrektne. ma ei saa üldse aru, kui liikmesriikide vahendeid ühe neljandiku võrra kärbitakse, kuidas asi üldse toimima hakkab sellel äh, aastal on paljudes liikmesriikides toimunud regionaalseid, regionaalseid muutusi, näiteks Tšehhi Vabariigis, Lätis, Leedus. meil on nüüd kaks regiooni näiteks ja erinevused nende regioonide vahel on tohutult suured äh, sellepärast, et ühes regioonis on, on toetus sada protsenti, teises regioonis kuuskümmend protsenti. Äh, aga planeerimine mõlema regiooni jaoks on täpselt samasugune Eh, minu arvates on eh, see ka üks asjaolu, millega tuleb arvestada ja ma esitan enda ettepaneku selle kohta ka. minu arvates ei ole ka õige, et me eh, kärbime vahendeid nendes liikmesriikides, kus see seitsmekümne viie protsendi määr, see keskmine määr on saavutanud. niipea kui liikmesriik saavutab siis selle seitsmekümne viie protsendi määra, siis kahekümne protsendi võrra kohe äh, Äh, vahendeid kärbitakse, minu arvates see protsendimäär peaks olema kümme. veel üks oluline teema on kaasrahastamine, kaasrahastamise äh, tase on äh, väga erinev, näiteks vähem arenenud regioonide puhul see on viisteist protsenti, teistel piirkondadel nelikümmend viis protsenti ja kui liikmesriigil on teistsugune regionaalne jaotus, Äh, siis äh, me, meie sooviksime siin rohkem lähenemist, äh, rohkem võimalust tegelikult konkureerida. minu arvates see kaasrahastamine peaks regionaalset eraldumist peegeldama. veel üks asi, mille kohta tuleb muudatusettepanekuid esitada, siin öeldi, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kuues september Äh, kas ma sain õigesti aru, see on õige kuupäev, jah? hästi. Grazie, onorevole. suur aitäh, järgmisena kolleeg Mäkinis, palun. aitäh, esimees, ma võtan sõna meie variraportööri härra Puuda nimel, mitte iseenda nimel äh, sellepärast et ma ei ole selle ettepaneku üksikasjadega kursis. ettepaneku eesmärk on vähendada toetuse saajate halduskoormust ja samas säilitada korrapära-, reeglite järgimise ja seaduslikkuse järgimine. me tahame paika panna ühtsed reeglid mitme fondi jaoks ja raportöör juhtis tähelepanu sellele, et Euroopa Põllumajandusarengu Fond on siit välja jäetud Äh, variraportöör saab aru, et meil on vaja suuremat lähimuspõhimõtet äh, ühtses põllumajanduspoliitikat, aga kogemused näitavad, et see on moonutanud äh, konkurentsi põllumajandustootjate vahel Euroopa Liidu tasandil ja on halduskoormust suurendanud mis puudutab Dorfmanni raportit Euroopa Liidu põllumajanduse tulevikust, siis ka seal öeldakse, et põllumajanduspoliitika muutub järjest bürokraatlikumaks me leiame, et meil on vaja ühtset tugevat raamistikku, mis toetab lähimuspõhimõtet. variraportöör toetab raportööri ettepanekut säilitada Euroopa Põllumajanduse Arengufond äh, selle poliitika, me rõhutame ka, kuivõrd oluline on kohaliku arengustrateegia, sellepärast et see strateegia on andnud silmnähtavaid tulemusi me leiame, et on vaja suuremat juurdepääsu rahastusele just nimelt ka kohalikel tasandil tegutsejatel, aitäh. suur aitäh teile, proua Mäkines. nüüd Clara Aguilera ja siis kolleeg Danton. suur aitäh, esimees. ma tahtsin öelda, et ma olen nõus sellega, et on oluline, et me koostaks arvamuse agrikomisjonis struktuurifondide kohta. minu arvates on oluline see, et ma siin kaks aspekti, mis raportis on kajastust leidnud. et me kõigepealt, me ei ole nõus eelarvekärpega. eelkõige äh, Eh, selle, sellega, et kärbitakse nii suurel määral maaelu arengut, seega kasutada ükskõik millist instrumenti selleks, et seda eh, kärbet kritiseerida ning teha kõik selleks, et eh, ÜPP-l oleks samast vahendid ka edaspidine, mida nagu näevad, mida näevad ette mitmeaast-, mitmeaastased finantsreeglid, mida näeb ette finantsraamistik. ning teiseks ma tahtsin viidata sellele, et äh, et äh, struktuurifondide määrusest tuleks, ei tuleks välja võtta Fäverit. minu meelest see ei ole adekvaatne, ma arvan, et äh, arvan, et Fäver peaks jääma teiste struktuurifondidega ühte patta. Need on sellised fondid, mis võitlevad äh, ebavõrdsuse vastu erinevates Euroopa piirkondades, seega eh, sellise määrus, selline määrus tähendab, et on vaja paremat eh, harmoneerimist eh, ja kooskõlastust koha peal. seega võta FAEDER struktuurifondide määrusest välja võtta on minu meelest täiesti vale, kuigi komisjon põhjendab ja õigustab seda sest äh, siin on üks oluline aspekt veel, mida arvesse võtta, nimelt et äh, struktuurifond äh, on olulised ka kaasfinantseerimise küsimuste tõttu. kaasfinantseerimine peab jääma erinevaks senikaua, kui sissetulekud Euroopa eri piirkondades on erinevad. kui me ei saavuta sissetulekute võrdsust ja elukvaliteedi võrdsust kõigis Euroopa Liidu piirkondades, ei ole võimalik saavutada konvergentsi ka struktuurifondide kaasfinantseerimismäärades. see on fondide struktuuri põhimõtte vastu. teine asi on otsetoetused, aga FADER äh, Eh, on mõeldud selleks, et vaesusest välja tõmmata kõige vaesemad Euroopa piirkonnad. seega eh, peaks see sinna sisse jääma ning minu meelest on väga õigeaegne eh, õigeaegselt esitatud meie kolleegi muudatusettepanekud, sest ta paigutab Federi tagasi struktuurifondide määrusest, kust ta ei oleks kunagi pidanud välja tulema. Grazie, Clara, Michel. aitäh, Clara, Michel järgmisena, aitäh kolleeg Müller, kes horisontaalmääruse koostas, ei ole siin. ning ning arvan, et rääkides ainult rangelt regionaalküsimustest, riigi poliitikast, peab säilitama sidususe Federiga, Federi ja teiste fondide vahel, kuid tegelikkuses, kes Federist põhiliselt toetust saavad, põhi, põhiliselt põllumehed. säilitada Federit. samas määruses äh, teiste fondidega muudab äh, määruse keerulisemaks, sest esimene on sest esimene ja teine sammas äh, on, neid käsitletakse erineva loogikaga. lihtsustamine äh, peab käima kontrollide, peab käima nii kontrollide kui kasutuse kohta. me äh, ei saa kõike ka täielikult harmoneerida, see oleks muidugi ideaalne, aga piirid on ka olemas. peame eelkõige kaitsma põllumajandustootjate huve kui nad esitavad oma eh, informatsiooni ja taotlevad toetusi. Eh, see, et Föder, et teise eh, samba reeglid on erinevad esimese samba reeglitest, on, tähendab põllumajandustootjale lisaprobleeme, muudab protsessi keerulisemaks. arvan, et meie oleme siin selleks, et kaitsta põllumehi, kaitsta horisontaalmäärust eh, ja see tähendab seda, et meil on vaja suuremat kooskõlastust kahe samba vahel, aitäh. aitäh, Michelle, ma ütlen siin eh, samuti oma arvamuse välja. Eh, ma ei ole küll väga kursis selle teemaga, kuid olen siiski üsnagi mures ja nüüd kolleeg Dorfmann soovib ehk sõna ma tahaksin rõhutada seda, mida just praegu öeldi. viimased äh, reformid, mis äh, tänast põllumajandust kujundavad, kogu aeg on tendents selline, et püüakse äh, ühtemoodi läheneda, meie oleme püüdnud, me oleme alati arvanud, et Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond peaks olema eh, põllumajanduspoliitika üks osa, aga nüüd ta jääb kuidagi välja, ehkki ta on põllumajanduspoliitika osa. kui me nüüd vaatame arengukavasid, siis need on rohkem kui kaheksakümmend protsenti rahadest lähevad otse eh, põllumajandustootjatele kui me selle jätame nüüd reguleerida ähm, ähm maaelu arengu üle otsustajatele, siis, äh, siis tegelikult see mõjutab otseselt põllumajandustootjaid. kas me tõesti seda tahamegi või me ei tahaks põllumajanduskomisjonina äh, säilitada nii, et teine sammas jääks osaks põllumajanduspoliitikast ja see, mida raportöör siin on tegelikult teinud, äh, ta on maininud selle, seda, et EAFRD oleks osa sellest äh, dokumendist, aga tegelikult me peaksime arutama selle üle, kuidas me näeme teise samba tulevikku, ja, ja tegelikult ei ole küsimus ainult nii, nii kitsas, nagu, nagu esmapilgul tunduda võiks, me peame suuremalt seda teemat arutama. Di... suur aitäh, enne kui ma annan sõna veel kord kolleeg Soonele, annan sõna komisjonile, kellest on siin äh, kolleeg Romanska uh,. Thank you very much, chair and good afternoon. suur aitäh tere päevast teile kõigile. suur aitäh selle arutelu eest, see on väga oluline aru saada, kuidas teie seda teemat näete ja kuidas me saame koostööd teha selle raamistiku raames, mida me oleme välja pakkunud. kui me oleme seda järgmise tegevuskava äh, eelnõud välja töötanud, siis komisjon on püüdnud rinda pista uute väljakutsetega mis kaasnevad eelarveliste piirangutega, mis Brexitiga kaasnevad. ja see on tähendanud, et me oleme pidanud raskeid valikuid tegema. ja ühtekuuluvuspoliitika on saanud äh, tunda suuremaid kärpeid kui ühtne põllumajanduspoliitika ja selle tõttu tuli meil leida lahendus, kuidas selgus ja äh, ühesugune lähenemine säilitada nii ametivõimude kui ka kasusaajate jaoks. kõigepealt vastaksin raportöörile, üks sünergiate valdkond ongi kohalik areng ja siin on säilitatud seos perioodiga pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. see käib nii sätete kui finantsinstrumentide vahendite kohta, see on täielikus kooskõlas. mis nüüd puudutab ülejäänud sätteid, siis me oleme teinud tihedat koostööd Agri peadirektoraadi kolleegidega, et tagada see, et turukorraldusmääruse sätetega oleks kooskõla tagatud. oluline on see, et reaalsuses need äh, seadusandlikud aktid omavahel kooskõlas ka toimiksid. kui me sunnime nii ametiasutusi kui ka kasusaajaid äh, hüplema erinevate õigusaktide vahel, siis tekib lihtsalt ülearust segadust. ja see tähendaks ka ühtse põllundusmajandu-, põllumajanduspoliitika ähm, prioriteetide arvestamist. tulles selle juurde, mida härra Rope ütles, jah, tõepoolest, kärped on märkimisväärsed. aga ma tahaksin rõhutada seda, et kuigi mõned liikmesriigid on pea kakskümmend kolm protsenti oma eraldistest kaotanud võrreldes eelmise perioodiga, siis on varem olnud neid, kes, kelle kaotused või kärped on olnud isegi kuni nelikümmend viis protsenti. me usume, et see ettepanek, mille me oleme teinud, on tegelikult võimalikult heas tasakaalus ja mitmed liikmesriigid on oma sotsiaalses ja majanduslikus arengus suuri edusamme teinud. mis nüüd puudutab uut regionaalset jaotust Ungaris või Poolas või Leedus. komisjon on lähtunud äh, kõige uuematest andmetest, mis meil on. Need äh, pärinevad aastast kaks tuhat kuusteist ja, ja kõige viimasemaid arenguid meil ei ole olnud lihtsalt võimalik arvestada veel. nüüd kaasfinantseerimine ja selle tase. kaasfinantseerimise taset äh, vähendati alguses kriisi tõttu, aga nüüd, kui Euroopa Liidu ja liikmesriikide majandused on kasvamas, siis me saame eeldada, et teine osapool ka seda eelarvelist koormat kannab, seda nii eh, Euroopa liikmesriigi piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil. kui teil on veel küsimusi, siis vastan hea meelega. Bene, grazie. suur aitäh teile annan nüüd lõppkokkuvõtteks sõna Gabrielale. vabandust, vabandust. ei taha, ei taha siiski, ütleb kõrvalistuja. niisiis, Joana, kokkuvõtted. suur aitäh kõigi kommentaaride eest kolleegide poolt. nagu seda ütlesin ka kõigis muudatusettepanekutes Eh, siin on kaks küsimust, mida tuleks arvesse võtta. me ei rakenda erinevaid reegleid erinevates sammastes, vaid lihtsalt ÜPP rakendamisel. ning samamoodi sooviksin vastata kolleegidele, öeldes, et eh, kõik reeglid, mida praegusel hetkel rakendatakse, rakendatakse ka Federis võib-olla ei saanud, saadud sellest tekstist päris hästi aru, kuid igatahes on meil kahekümne kuuendani aega äh, muudatusettepanekuid saata ja te võite seda kindlasti teha. suur aitäh, suur aitäh. Äh, kõik kuulsid muudatusettepanekute esitamise tähtaega, seega päevakorrapunkti viiega lõpetame ja nüüd lähme päevakorrapunkti kuus juurde, mis on viimane punkti ja see on meie komisjoni poolt äh, koostatav arvamus Euroopa Regionaalarengu Fondi e, fondi ja Ühtsusfondi kohta ning annan nüüd sõna James Nicholsonile. aitäh, esimees mina igatahes leian, et on väga oluline, et meie äh, komisjon oma jälje sellele raportile jätaks, ähm, sellepärast et kõik teised raportid, äh, nagu paljud teised, puudutab see, kuidas Euroopa Liidu raha kasutatakse ja see puudutab otseselt meie põllumajandustootjaid ja maakogukondi ma olen oma arvamuse koostanud suhteliselt lühikese ja asjakohase. ma tahaksin, et maapiirkondade arengule pöörataks sama palju tähelepanu kui linnapiirkondade arengule. talunikel on vaja head juurdepääsu internetile, ma olen esitanud muudatusettepanekud, mis rõhutavad, kuivõrd oluline on ühenduse parandamine ja tahaksin kustutada viit et investeeringuid lairibaühendustesse ei ole lubatud olen esitanud ka muudatusettepaneku, mis rõhutab äh, oskuste ja koolituse tähtsust maapiirkondades. arutelud hariduse ja oskuste ümber keskenduvad peamiselt linnapiirkondadele. Äh, linnu nähakse töökohtade loojatena, aga meie ülesanne on edendada ka maapiirkondi ja maaelu ja minu arvates on see sama oluline kui linnapiirkondade edendamine ja seetõttu ma teen ettepaneku, et me suurendame innovatsiooni ja tehnoloogia arengu eelarvet kuuekümne viiele protsendile, kuuekümnest protsendist see on selline väike korrektsioon, aga ma arvan, et see näitab, et me suhtume tõsiselt äh, põllumajandustehnoloogia toetamisele ja jään ootama koostööd variraportööridega ja kõigi teistega. ajakava on väga tihe muudatusettepanekute jaoks, aga see aitab tagada, et meie arvamus jõuab õigel ajal regikomisjoni ja ma olen kindel, et me suudame selle arvamuse neile ka koostada, sest et tegemist on väga olulise teemaga ja see muutub veelgi olulisemaks, kui rahalisi vahendeid Euroopas jääb napimaks. aitäh! Grazie, Jim. Ancora kolleeg. tänan, Jim ja kolleeg Roobe. Eh, aitäh. ma arvan, et eh, meil on jällegi vaja rõhutada seda, et vahendeid on kärbitud, see ei ole õigustatud regionaalse, äh, regionaalarengu fond või, või ühtekuuluvusfond ei ole Brexitis süüdi. liikmesriigid peavad üles näitama solidaarsus ja eraldama üks koma kolm protsenti selleks, et katta uusi väljakutseid. Need uud, uute probleemide jaoks me võtame vahendeid teistest fondidest ja me unustame ära need vanad probleemid, mis meil olid. see ei ole õige. Äh, meil on vaja selles osas midagi ette võtta ma olen äh, kolleeg Nikolsoniga nõus, et Regionaalarengu Fond peab regioonides aktiivsemalt tegutsema, äh, regionaalsetes keskustes näiteks, äh, mis seda fondi haldavad. Neil peab olema rohkem algatusvõimet, neil peab olema võimalus vahendeid äh, kasutada äh, ka maapiirkondades, mitte ainult linnapiir, linnapiirkondades, sest tihti läheb niimoodi, et suured linnad, regionaalsed keskused saavad üheksakümmend protsenti kogu rahast. samas väiksemad linnad ja maapiirkonnad jäävad äh, lihtsalt, neile jääb see, mis üle jääb Neile öeldakse, et on olemas liiderprogramm, te võite sealt vahendeid taotleda aga liiderprogrammi puhul äh, komisjon on äh, praegu teinud ettepaneku äh, ainult viis protsenti kogu maaelu arengufondi rahast sinna panna. kümme protsenti oleks parem lahendus nüüd on esitatud viis protsenti ja see on nelikümmend protsenti sellest, mis meil oli äh, perioodil kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. liiderprogrammi on kaks pool korda kärbitud, regionaalarengu fondi äh, Äh, vahenditele maapiirkonnad ligi ei pääse, see tähendab seda, et maapiirkondades rahastamisvahendeid kärbitakse. ja siis me oleme üllatunud, et meil ei ole noori põllumajandustootjaid, et me ei ole noori põllu-, maapiirkondades. me äh, mõtleme sissetulekutoetusest, me peame olema järjekindlad ja liiderprogramm, mis toimib üsna hästi kõigis liikmesriikides me ei ole selle kohta äh, kriitilisi märkusi kuulnud. Äh, see programm äh, annab hüvesid paljudele inimestele ja on üsna palju kogukondi, kohalikke võime, kohalikke ettevõtteid, kes on üsna aktiivsed ning ja isegi kontroll on parem ja veamäär on väiksem nii et, et regionaalarengu fondi osas meil on ka midagi liiderprogrammi sarnast aja, vaja, sellist programmi, mida saaks kasutada äh, nende kogukondade jaoks, äh, kes saaksid siis fondi tegevuses osaleda ja saaksid sealt vahendeid oma konkreetsete vajaduste rahuldamiseks. härra Ägnu järgmiseks. härra Ägnu, aitäh esimees. ma kuulasin härra Robe sõnavõttu ja ma olen temaga nõus näib, et põllumeestel on tõesti väga raske nendest fondidest raha saada, välja arvatud liiderprogramm, millest äh, aeg-ajalt siiski kuuleb ja ettevõtted on sealt raha saanud. Äh, väga tore tundub olevat selliste fondide omandamine ja äh, ma loodan, et te tulete minu sõnade juurde tagasi. Äh, ja härra Nikolson on tegelikult selle teemaga pikka aega tegelenud, esindab Põhja-Iirimaad kuidas oleks, kui, kas teie arvates teie valimisringkonnas talunikel on kerge juurdepääs nendele fondidele? aitäh ja nüüd ma annan uuesti sõna komisjonile, proua Romanskale. Thank you very much. aitäh. kõigepealt äh, regionaalarengu fond on toetanud maapiirkondi ja teeb seda ka edaspidi. meie ettepanekus mingeid uusi piiranguid ei ole me otsustasime toetada territoriaalset osa ja kohalikku arengu, et meil oli poliitiline eesmärk viis, mis on sellele otstarbele pühendatud ja me loodame, et liiderprogrammi lähenemine äh, äh, annab, kannab ka siin äh, rohkem vilja. ja et seda hakatakse laialdasemalt kasutama kahjuks äh, ma pean ütlema, et, et komisjon pidi langetama raskeid otsuseid ja hoolitsema selle eest, et Euroopa toetus annaks kõige suuremat lisandväärtust. seetõttu tundub mulle, et selle Regionaalarengu Fondi laiendamine täiendavatele meetmetele ei ole võimalik Eh, ning eh, me tahaksime hoolitseda selle eest, et Euroopa Liidu eelarve struktuur oleks selgem, et ei oleks kattuvusi erinevate fondide vahel. ja kui vaadata artiklit kuus strateegilises kavas, eh, siis need ettepanekud, mis raportöör on teinud, kattuvad selle konkreetse eesmärgiga me kardame, et see võib tekitada segadust nii võimudele kui ka programmist kasusaajatele ja nüüd võib-olla äh, konkreetsemalt äh, need piirangud, mis puudutavad lairibaühendusi. Äh, see on tingitud samuti vajadusest tagada kõige suurem Euroopa Liidu lisandväärtus ja meie kogemus näitab, et piirkondades, kus Äh, ei ole lairibaühendust või see on väga aeglane või väga kallis, sinna tuleb investeerida ning äh, kui on, on vähemalt kaks äh, lairibavõrku, siis riigiabi reeglite järgi on palju raskem suurendada riigipoolset rahalist sekkumist ja seetõttu me oleme need piirangud lairibaühendusele kes-, kehtestanud. Jim, le conclusioni. Jim, kokkuvõtted. aitäh, ma teen samuti väga lühidalt võib-olla meil on pisut eh, arusaamatust selles osas, milleks on mõeldud Ühtekuuluvusfondi rahad ja milleks Regionaalarengu Fondi rahad, sest me ei tohiks seda segadust lubada. Äh, liiderprogramm on minu arvates olnud äh, üks kõige paremaid programme, mis Brüsseli iial on suutnud välja mõelda. seda on kasutatud väga tõhusalt, äh, seda on kasutanud väga paljud maakogukonnad, põllumehed, põllumeeste ühendused ja Põhja-Iirimaal on seda kasutatud ka näiteks piiriüleseks koostööks tuua kokku inimesi, kes omavahel muidu ei oleks üldse kohtunud. mina olen olnud al alati liiderprogrammi toetaja ja ähm, mina kindlasti ei soovi, et liiderprogramm läheks kaduma, aga põllumehed äh, soovivad äh, liiderprogrammi kasutada. vaadake, kõik programmid, sõltumata sellest, milline programm on Äh, kui inimesed äh, üritavad nendest vahendeid saada, siis nad alati ütlevad, kui raske see on. Äh, tegelikult probleem ei ole selles, kas asja hallatakse Brüsselist või kohalikult tasandilt. lihtsalt kellelegi ei saa kirjutada nii-öelda tühja tšeki ja raha üle anda, ilma et seda kuidagi ei kontrollita. ja härra Ägnule ma ütleksin jah seal piirkonnas, kus äh, mina pärit olen, äh, äh, võib-olla põllumehed ei ole nii heal järjel nagu Inglismaa idaosas ja neil on juurdepääs nendele vahenditele ja me oleme pidanud neid vahendeid kasutama ja kui Ühendkuningriigis oleks sama edukalt kasutatud Euroopa Liidu vahendeid, võib-olla Brexiti tulemus oleks ka teine olnud, aga aga äh, maaelu areng minu arvates äh, võiks olla midagi, kust oleks võimalik vahendeid kergemini saada, aga me ei tohi äh, üldse kontrolli ära kaotada. ma tunnen oma põllumeestest kolleege väga hästi ja nad soovivad, et elu oleks nii kerge kui võimalik. aga kui raha on, siis tekivad ka probleemid ja kui põllumehed äh, rahale juurde pääsevad, siis peab hoolitsema selle eest, et nad sellega hästi kasutavad ja sellest lõpuks ka tulu tõuseb. ja äh, jah, kuulasin äh, seda, mida härra Roppe ütles. ja panen selle kõik ka raportisse selle lühikese aja jooksul, mis meil veel jäänud on, aitäh. Bene, grazie, Jim. suur aitäh, Jim, aitäh kõigile kolleegidele, nüüd võime komisjoni istungi lõpetada meenutan veel kord, kui oluline on olla esimesel oktoobril kohal, kui toimub komisjoni erakorraline istung, kus äh, hääletame ka ebalojaalsete kaubandustavade üle ning äh, loodan, et see võetakse kõigi fraktsioonide poolt selle suure toetusega vastu. suur aitäh ja head õhtut kõigile!